piirikontroll peaks olema lubatud ainult ajutise meetmena, viimase võimaluse meetmena, aga samas me näeme, et liikmesriigid on kohaldanud sisepiirikontrolli nii, nagu nemad soovivad, nii et aastast kaks tuhat viisteist on juba viiskümmend korda sisepiirikontrolle kohaldatud, aga komisjon ei ole tegelenud sellega. ja kui me räägime näiteks Saksamaast, siis selle aasta aprillis viidi sisse ka sisepiirikontroll Austriaga ähm, selleks, et kontrollida rännet, nii et ähm, ma ei tea, kuidas äh, isegi inimesed peaksid ka sinna kohale jõudma. nii et praegu tuleb rõhutada seda, et ähm, Schengeni piiri eeskiri ei taga sugugi mitte isikute vaba liikumist. suur tänu ja nüüd kolleeg Kolakusitš, palun. lugupeetud kolleegid, ebavõrdsus, mitmekeelsus on Euroopa Liidu ühe, ühtedeks alussammateks ja me ei saa lubada seda, et selline pandeemia nagu Covid-19 mis panustab sellesse kummalisse olukorda, kus ähm, Euroopa Liidu li, ähm, liikmesriigid on ikkagi jäänud veel Schengeni alast välja, nii nagu Bulgaaria ja Rumeenia. nii et oluline on, et need viimased neli riiki saaksid ka Schengeni alaga liituda ja mm, ärme hakka seda piiride sulgemist veelgi rohkem mm, äh, kasutama, nii nagu me nägime näiteks Poolas, sellepärast et see ohustab ka meie ühiseid alussambaid, see ohustab ka meie ühtsust Euroopa Liidus. suur tänu ja järgmisena kolleeg Puhtan, palun. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. Rumeenia vastuvõtmine Schengeni alale ei ole sugugi mitte pisiasi ja tegelikult tuleb arvestada ka sellega, et ähm, Rumeenias tuleb väga palju hooajatöölisi, aga samas äh, nad ei saa kasutada oma töökoha liikmesriikides ähm, neid kõrgeid standardeid, mis on seotud töö- ja tervishoiutingimustega. ja vaatamata sellele, et tehnilised tingimused on kõik täidetud, sellegipoolest Schengeni alale äh, Rumeeniat ei võeta, nii et ähm, me täna räägime siin äh, funktsioneerivast Schengeni alast, aga me ei soovi seda konsolideerida ja me ka näeme, et riigid nagu madalmad peaministriga eesotsas, ilma igasuguse õigustuseta, on juba aastaid vastu sellele, et Schengen võet-, Schengeni alale võetaks vastu ka Rumeeniaga teised äh, riigid ja me näeme, mida Mark Rütte seal teeb. ning meie toetame õigusriiki, meie peaminister on Rahvapartei Euroopa-meelse fraktsiooni liige, nii et ähm, me oleme ka Euroopa meelest, me ei saa ikkagi aru, miks meid Schengeni alale vastu võtta. suur tänu ja nüüd kolleeg Sipel, pane üheks minutiks. suur tänu, kolmkümmend viis aastat äh, on Schengeni ala olnud suurepärane edulugu ning liikmesriikide tegutsemine Covid-19 ajal piiride sulgemisega on näidanud, et Schengeni ala ei saa sugugi mitte iseenesestmõistetavana, aga see on äärmiselt vajalik avatud sisepiirid on äärmiselt oluline kaupade, teenuste ja meditsiiniabi liikumisel, aga tegu on veelgi rohkemaga, sellepärast et väga paljud inimesed igapäevaselt ületavad piiri selleks, et teises riigis töötada, õppida või siis ka oma vaba aega seal veeta, nii et see on äärmiselt oluline oluline ühine element, äh, vaatamata kõikidele erinevustele, mis meie vahel eksisteerivad. nii et ma kutsuksin üles komisjoni ja nõukogu, nii et tugevdage ja laiendage Schengeni ala ning võimaldagem Euroopal igapäevaselt ühiselt koos elada. suur tänu, suur tänu. ja nüüd kolleeg Keller, üheks minutiks, palun. Madame la commissaire, cher euh, Ilva proua volinik, äh, märtsi keskel algas kriis. suurem osa liikmesriikidest on taastanud kontrollid sisepiiridel. miljonid äh, kodanikud eraldati oma peredest. mina ise elan piirilinnas Strasbourgis, Prantsusmaal. ma panen ette korraldada enne suve lõppu äh, ülevaade, mille käigus analüüsida, mis juhtus, kuidas äh, asju tulevikus paremini teha. ja ma palun teid, nagu paljud teised kolleegid, äh, koostada mehhanisme, mis aitaks meil paremini hallata oma piire. ma palun meil ka valmistuda paremini Äh, igasugusteks ohtudeks, mis võivad äh, ohustada vaba liikumist. nagu härra Lopes Aguilar ütles, siis äh, vaba liikumine on meie tööhõive ja majanduse alustala, aitäh! suur tänu ja nüüd kolleeg Mark Värt, palun üheks minutiks, palun! suur tänu, praegu on väga keeruliste aegadega tegu ja seetõttu just nendel keerulistel aegadel on väga tähtis endale selgeks teha ka, et kui õnnelikud me võime olla, et me saame elada nendel keerulistel aegadel Euroopas, nii et kujutage ette, et me oleksime sündinud sada aastat tagasi, nii et Esimesest maailmasõjast oleks kaks aastat möödas, Hispaania gripp oleks miljoneid hukkuneid endaga kaasa toonud ja majanduskriis seisaks veel ning mõne aasta pärast tulevad natsid Saksamaal võimule nii et ja seejärel natsid viisid Saksamaa kogu maailma hukule. nii et äh, ja, ja oleksin ma mõned aastad tagasi sündinud, siis ma oleksin näinud ka, kuidas ähm, Berliini müür ehitati, nii et see, et meil on olnud õnn ähm, mitte sündida sada aastat tagasi, see tähendab, et me peaksime olema ka rohkem vastutustundlikud, me peame teadma teadlikult, mida me oleme saavutanud ja nüüd me peame leidma ka äh, tõhusad meetmed selleks, et hakkama saada viiruse tagajärgedega ja et ähm, Euroopa äh, kriis ei võtaks veelgi raskemaid tagajärgi. suur tänu ja nüüd kolleeg Tšambaski, palun üheks minutiks. suur tänu. сгрешили в реакцията си. Неуважаеми, сгреши Европейската комисия proua volinik, head kolleegid, äh, me oleme rääkinud siin sellest, kui palju on väidetavalt tehtud äh, vigu sisepiiride taastamisel, kuid tegelikult äh, on komisjon siin läbi kukkunud. komisjon sundis pii-, ri-, liikmesriike võtma ühepoolseid meetmeid kõigepealt on meil vaja tagada välispiiride kaitse, enne kui äh, me saame rääkida turvalisest sisepiiridest. meil on äh, miljoneid rändajaid, kes on äh, sisenenud Euroopa Liitu ja meie sisepiirid ei ole turvalised ja seda on uuesti meile tõestanud ka pandeemia. on täiesti vastutustundetu, et sellised riigid nagu madalmaad näiteks Äh, ei luba Bulgaariale ja Rumaaniale Schengeni alasse siseneda. suur tänu. ja kolleeg Björk, palun me arutame siin täna Schengeni ala küsimust, aga me peame arvestama sellega, et ohtu on sattunud ka äh, inimeste vaba liikumine äh, Schengeni alal, nende puhkused ja nii edasi, nii et Schengeni ala on endiselt veel seotud äh, sisepiirikontrollide kehtestamisega ja nüüd on see viidud äh, sellisele tasandile, mis on täiesti ähm, kohutav näha, me näeme, mis toimub Kreeka piiridel, me näeme, mis toimub Balkani riikides ja me näeme poliitikat, mis hindab rohkem välispiiride kaitset kui inimväärikuse kaitset ja me ei saa sellega nõustuda, me ei saa nõustuda kõikide nende kuritegudega, mida on sooritatud selle nimel ja üheks kõige kohutavamaks näiteks äh, see pärineb Horvaatiast, äh, eesistujariigist, kus äh, piirivalvurid on sisserändajaid vägivaldselt tagasi surunud, nii et sellised tegevused peaksid lõppema. ja mitte ükski riik ei tohi rikkuda inimõigusi välispiiridel. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Tüpond, palun. suur tänu, president, lugupeetud äh, proua volinik. ma sündisin, kui Berliini äh, müür langes, ma olin ja ma olin lõpetamas kooli, kui äh, Euroopa laienes kümne liikmesriigi võrra. Euroopa on alati olnud osa minu elust ja ma olen seda kogenud avatuna ja äh, kontinendina, kus, millest võib väga palju oodata ja ausalt öelda ma ei ole sisepiiri kontrolli kunagi äh, kogenud, aga seoses pandeemiaga, mis meid tabas, ähm, sisepiiridel kontroll äh, kohaldati väga rangelt. positiivne on see, et me oleme näinud, kui tihedalt me juba vahepeal oleme seotud mitte ainult piiri äh, aladel, vaid ka majandusvaldkonnas ja me nägime, et Schengeni ala on väga habras, see on väga väärtuslik ja me peame seda kaitsma. Õnneks Schengeni ala äh, ja Euroopa on tagasi rööbastele asumas, aga väga palju tööd tuleb veel teha, nii et me peaksime nüüd õppima äh, sellest, mis on aset leidnud viimastel nädalatel, me peame Schengeni ala paremaks ja tõhusamaks muutma, nii et äh, tehkem kõik selleks, et Euroopa väljuks sellest kriisist senisest tugevamana, aitäh! suur tänu! suur tänu ja nüüd saab kõla sõna kolleeg Šimetška üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president ja ka lugupeetud proua volinik, ma räägin edasi slovakkia keeles, oma emakeeles. märtsikuus esimest korda me kogesime ja nägesime, nägime, kui habras on meie vabadus, mille me oleme saanud tänu Schengeni alale. tegu oli erikorral, erakorralise olukorraga, vaja oli ka erakorralisi meetmeid, aga viis, kuidas liikmesriigid tegutsesid spontaanselt, ilma koordineerimiseta, ilma selge õigusliku aluseta, kõik see kahjustas meie vastastikku usaldust ja nõrgestas seda Schengeni ala ei ole mingi luksus, mida me naudime vaid kauni ilma puhul, vaid see on üheks põhialuseks. see on üheks põhialuseks, millel rajaneb Euroopa Liit. ja see on väga negatiivne, kui riikide esimeseks instinktiks on see, et ühepoolselt suletakse piirid. nii et me peame sellest õppima ja nüüd üheskoos Schengeni ala veelgi tugevamaks mõttes suur tänu ja, ja nüüd saab sõna kolleeg Liseler Liimatsõna, palun. Charmante petite ville luxembourgeoise située dans le triangle des frontières françaises, allemandes et luxembourgeoises. Schengen, kes oleks äh, oodanud, et äh, see väike linn äh, nii edukaks muutub, sellest on saanud piirideta Euroopa sümbol. ühest riigist teise liikumine on muutunud niivõrd loomulikuks, et ma isegi ei pane seda tähele enam Schengen sümboliseerib äh, üksikisikute vabadust ja see on tõepoolest Euroopa ühtsuse sümbol. me peame seda säilitama. Covid-19 on ähm, õigustanud seda, et peatatakse inimeste vaba liikumine Euroopas. Äh, rahvatervise äh, probleemide puhul on loomulik, et sellised piirangud paika pannakse aga kui pandeemia olukord on mõlemal pool piiri samasugune, siis kuidas õigustada piiranguid? võimalikult kiiresti peavad liikmesriigid taastama sisepiirid Schengeni alal. mõned riigid ei peaks, ei tohiks kasutada, ei peaks, ei tohiks kasutada Covid-19 ettekäändena no, Ähm, erinevate mm, kahjulike meetmete võtmiseks. kolleeg Ressler, ja järgmisena kolleeg Ressler üheks minutiks, palun. Predsedniče, sloboda kretanja za više od austatud asepresident, liikumisvabadus on enam kui neljasajale miljonile inimesele üks Euroopa Liidu alustalasid. ülemaailmne pandeemia on arusaadavalt teatud ajaperioodiks tagasi toonud sisepiirikontrolli. aga Euroopat ei eksisteeri ilma liikumisvabaduseta. liikumisvabadus on oluline majandusele, turismi jaoks ning ka meie eluviisi jaoks mul on hea meel, et Euroopa Parlament võtab vastu selle resolutsiooni selleks, et toetada Schengeni ala laienemist kõikidesse liikmesriikidesse Schengeni alast saab suurim piirkond, mis lubab äh, liikumisvabadust, nii nagu komisjon eelmisel aastal ütles. kuid täna oleme kuulnud, kuidas mõned inimesed ründavad minu kodumaad. meil on pikim maismaapiir Euroopa Liidus kuid mina usun, et kõik horvaadid ning Euroopa Liidu kodanikud saavad peagi nautida liikumisvabadust Schengeni alal ning äh, saavad nautida ka paremat majanduskoostööd ning paremat välispiiride kaitset, aitäh! suur tänu, kolleeg Ressler ja nüüd kolleeg Harimo, palun üheks minutiks. suur tänu, äh, president volinik. nüüd kui teie oleksite nagu mina kolm kuud piirialal elanud, siis te oleksite vägagi selgelt näinud, kuidas äh, nii õiguse kui ka süm-, äh, õigusealaselt kui ka sümboolselt äh, Schengeni ala õigusi on rikutud, nendel on jalaga, jalgadega trambitud. nii et Te oleksite siis kas äh, oma naabriga vestelnud või siis oleksite lihtsalt usaldust ähm, rikkunud, aga paraku mingeid kokkuleppeid ei tehtud ja see on väga halb äh, ei piiride sulgemisel ega ka koosmõjudel erinevate ähm, majandussektoritele ega ka pereküsimustes ning ega ka ähm, selle puhul, mis puudutas ähm, ähm, meetmetest väljumise faasi, nii et olukord oli selline, millest mitte keegi enam aru ei saanud, nii et minu valimisringkonna kodanikud Belgias on välja tulnud Schengen kaks punkt null ettepanekuga, mis siis väldiks seda, et tulevikus isegi pandeemia aegadel piirid sulgetaks, nii et nendest piirialadest saaksid ikkagi ühised alad, aitäh. suur tänu, kolleeg Arimo ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua volinik Johanson, palun. Thank you. Schengen. aitäh. Schengen tähendab vabadust ning Schengen tugineb vastastikusele usaldusele. Schengeni ala on tohutu saavutus ning selle tunnistuseks on ka parlamendi suur kaasatus selles teemas ning selle jõustamises ning äh, teovõimelise Schengeni juurde naasmisel. kui kolmkümmend viis aastat tagasi allkirjastati esimene Schengeni lepe, oli miljoneid eurooplasi, kellel ei olnud isegi õigust lahkuda oma kodumaalt. viimased paar kuud on meile meenutanud, milline oleks Euroopa ilma vaba liikumiseta. aeglaselt ja vastutustundlikult oleme tagasi saamas oma vabadusi me ei saa pidada liikumisvabadust iseenesestmõistetavaks ning samamoodi ei saa me iseenesestmõistetavaks pidada Euroopa lõimumise eeliseid. me peame iga päev tegema kõvasti tööd selleks, et kaitsta meie ühist Euroopa projekti. alustuseks ma tahaksin näha, et nõukogus võetakse vastu vajalik otsus tervitada ootejärjekorras olevaid liikmesriike Schengeni alal aga pikas perspektiivis peame tegema midagi enamat kui lihtsalt staatus quo juurde naasmine. ning pole vaja mainida, et loomulikult kõik liikmesriigid, Schengeni ala liikmed ning kõik riigid, kes tahavad liituda Schengeni alaga, peavad austama põhiõigusi ning loomulikult ka Euroopa Liidu seadusandlust. hästi toimiv Schengeni ala tugineb liikmesriikide vastastikusele usaldusele ning Schengeni piirieeskirjade nõuetekohasele kohaldamisele otsused ühes liikmesriigid võivad mõjutada kõiki liikmesriike ning ohustada Schengeni ala. me peame jätkuvalt tagama, et Schengeni õiguslik raamistik sobib oma eesmärkide jaoks ning suudaks toime tulla kriisidega, näiteks praegune tervishoiukriis. esiteks on vaja paremat ning korrektsemat rakendamist. see tähendab ka alternatiive sisepiirikontrollidele, näiteks politseikontroll territooriumisiseselt, mida toetavad tehnoloogia ning tugevdatud piiriline koostöö ja infovahetus õiguskaitseorganite vahel. edendada usaldust, selle jaoks pakume välja uuendatud dialoogi kõigi liikmesriikidega regulaarsel kõrgel tasandil arutades Schengeni seisu parlamendi ja nõukoguga. olen valmis töötama tihedalt koos kõigi teiega siin kojas selle olulise eesmärgi nimel, aitäh! suur tänu, proua volinik Johanson ja nüüd nõukogu nimel kolleeg minister Prinjak, palun. Thank you, thank you for your aitäh, suur tänu selle arutelu eest küsimused, mis puudutavad sisepiirikontrolli kohaldamist, on üliolulised Schengeni õigusaktide rakendamiseks. nõukogu ja eesistuja nimel ootame väga lähedalt, väga äh, Euroopa Parlamendiga koostööd selle nimel, et äh, pakkuda välja õiguslikult sobivad lahendused, mis äh, lahendaksid kahe seadusandja probleemid siseasjade ministrid leppisid viiendal juunil mitteametlikul videokonverentsil kokku, et jätkatakse läbipaistval ja koordineeritud viisil kooskõlas ratsionaalsuse põhimõtetega ning vältides diskrimineerimist. suur osa liikmesriikidest ning Schengeniga liitunud liikmesriikidest on äh, lõpetanud kontrollid sisepiiridel viieteistkümnendal juunil. ülejäänud avaldasid soovime seda teha juunikuu lõpuks. suur aitäh teile! suur tänu, proua minister Brinjats. ja sellega on arutelu lõppenud ning hääletus leiab aset homme. ja nüüd on Agri ja Econi komisjonilt kaks ettepanekut. nimelt, et vastuväiteid Äh, rakendamisakti kohta ei esitata, millest teavitada äh, eile, nii, ja seetõttu vastavalt artiklile sada üksteist lõige kuus on siis vastav tekst vastu võetud ja tekst avaldatakse peatselt ning vastavalt äh, kodukorra artiklile sooviksin teile teada anda, et ning seoses parandusega, mis esitati eile kell kolm, täiskogul, siis selle vastu, äh, vastuväiteid esitatud ei ole ja seetõttu see parandus on vastu võetud ja järgmine päevakorrapunkt käsitleb nõukogu ja komisjoni avaldusi ja piiriüleste ja hooajatöötajate kaitsega seoses Euroopas, seoses Covid-19 kriisiga. ja ma annan teile teada, et me ei aktsepteeri sinise kaardi küsimusi ja samuti spontaanseid sõnavõttu ja kõigepealt saab sõna nõukogu äh, Äh, nimel sõna kolleeg äh, minister Brynjats, palun. Thank you. aitäh, austatud saadikud, volinikku, piiriüleste ja hooajaliste töötajate toetamine turismi ja majutussektorites kodust eemal töötamine on piisavalt raske ja nende haavatavate töötajate kaitsmine on seetõttu veelgi kiireloomulisem, eelkõige selliste ennenägematute tingimuste valguses, mis on järgnenud Covid pandeemiale. distantseerumismeetmetel on olnud negatiivne mõju Euroopa majandusele. töötusmäärad on kasvanud lühikese aja jooksul ning ettevõtted on silmitsi raskustega teatud sektorites rohkem kui teistes. liikmesriigid on kohaldanud erinevaid meetmeid selleks, et leevendada tõsiseid majanduslikke tagajärgi tööjõuturule, sisejulgeolekule ning heaolusüsteemidele. paljude süsteemide eesmärk on kaitsta töötajaid eriti tundlikes majandussektorites tervisekriis on aeglaselt leevenemas kuid sotsiaal- ja majandusraskused on endiselt meiega. eesistuja korraldas videokonverentsi selleks, et äh, tööhõive ja sotsiaalministrid saaksid jagada oma arvamusi olemasolevate strateegiate kohta. kuigi rõhutati kiire majandusliku taastumise vajadust, toetasid ministrid strateegiat, mille aluseks on koordineeritud lähenemine, mis kaitseb töövõimet, ettevõtteid ning erinevaid sidusrühmi. piiriüleste ja hooajatöötajate probleem tõstatus korduvalt. seda haavatavat sektorit äh, peetakse oluliseks erinevates majandussektoriteks. Neil on oluline roll majanduse taastumisel ning selle sidusrühma liikmeid ei tohiks diskrimineerida. Covid-19 pandeemia sundis liikmesriike sulgema ajutiselt oma piirid sellest hoolimata näitasid liikmesriigid selgelt kahekümne üheksanda märtsi avalduses üles, et inimeste ja kaupade sujuv liikumine peaks säilima selleks, et tagada ühtse turu toimimine. kuigi mõned liikmesriigid on juba tühistanud kõik äh, reisimispiirangud ka hooajaliste töötajate jaoks, teised liikmesriigid plaanivad seda teha niipea kui võimalik ohutute töötingimuste tagamine on sama oluline kui vaba liikumise tagamine. on ülioluline, et see haavatavate töötajate rühm saab võrdse kohtlemise osaliseks. et teise riigi töötajad, neile kohalduvad samad tingimused, mis äh, vastuvõtvas riigis. Neile tuleks pakkuda nõuetekohast majutust, mis on kooskõlas sotsiaalmeetmetega töötajad peaksid saama koolitust ning informatsiooni ka uute protseduuride kohta. liikmesriigid on pühendunud sellele, et tagatakse juurdepääs kõigile kodanikele äh, sotsiaalkindlustussüsteemidele sotsiaalkindlustussüsteemi regulatsiooni koordineerimine lihtsustaks veelgi töötajate vaba liikumist ning aitaks kaasa sotsiaalkindlustussüsteemide moderniseerimisele ma tahaksin tänada parlamenti, et nad on hoidnud päevakorras piirilaste töötajate ning hooajaliste töötajate ees seisvaid probleeme. ootan huviga meie arutelu. suur tänu, minister Brünjats ja nüüd saab sõna äh, komisjoni nimel härra volinik Schmidt. Honorable members, free movement of workers. austatud president, austatud liikmed, parlamendiliikmed vaba liikumine on Euroopa ühtse turu alustala. miljonid eurooplased ähm, elavad äh, või töötavad äh, te-, liikmesriigis, mis ei ole nende äh, kodakondsusriik. Covid-19 kriis on toonud kaasa äh, enneolematud meetmed liikmesriigis, mis on otseselt mõjutanud töötajate vaba liikumist nagu ka varasem äh, arutelu näitas. komisjoni seisukoht on äh, selge, töötajate vaba liikumine tuleb tagada. kolman-, kolmekümnendal äh, märtsil avaldas komisjon teatise, mis puudutas töötajate vaba liikumist. see käsitles lähedatud ja piiriüleseid töötajaid ja äh, väljendas seda, et neil on vaja äh, takistamatut juurdepääsu oma töökohale. me räägime väga palju eesliini töötajatest ja ma kordaksin siinkohal, et äh, ka eesliini töötajate hulgas on väga palju hooajatöötajaid, kes on kriisi vältel mänginud äärmiselt olulist rolli ja on töötanud hädavajalike teenuste ja kaupade pakkumises, näiteks äh, toidutööstuses. sotsiaalkindlustuse tagamiseks on komisjon äh, avalikustanud ka erinevad küsimused ja vastused, kus pööratakse äh, piiriülestele ja lähedatud töötajatele tähelepanu ja käsitletakse ka nende vaba liikumise piiramist seoses Covid-19-ga Äh, liikmesriikide ja sidusrühmadega toimunud äh, dialoogi põhjal võime öelda, et on toimunud positiivsed edasiminekud. me jälgime ähm, pidevalt äh, seda, et liikmesriikide võetud meetmed oleksid asjakohased ja proportsionaalsed ning äh, mitte diskrimineerivad. Euroopa majanduse olulised sektorid, eelkõige põllumajanduse ja turismisektorid, nõuavad äh, hooajatöötajate toetust teatud äh, aastaaegadel. hooajatöötajad on sageli haavatavad äh, ärakasutamisele äh, ja ebakindlatele elutingimustele. see kõik mõjutab nende juurdepääsu eluasemetele, tervishoiuteenustele ja sotsiaalkindlustusele. Nad teevad sak- ja need nende puhul esineb ka oht, et toim-, tehakse tööd re-, äh, ilma seda ametlikult registreerimata. Covid-19 pandeemia on toonud esile probleemid, millega paljud hooajatöötajad on seisnud silmitsi juba palju pikemat aega. paljud probleemid, millega hooajatöötajad silmitsi seisavad, on jätkuvalt esiplaanil ja need tuleb lahendada on väga selge, mida me peame tegema, me peame tagama võrdse kohtlemise ja mitte diskrimi-, diskrimineerimise ähm, Euroopa Liidu liikuvate töötajate osas. see tagab selle, et Euroopa Liidu äh, liikuvad töötajad, sealhulgas piiriülesid ja hooajatöötajad äh,, leiavad võrdset kohtlemist. me peame tagama, et neil oleks võrdsed äh, õigused äh, nende liikmesriikide elanike ja kodanikega, kus nad töötavad. võrdne kohtlemine eeldab seda, et äh, riiklikku tööhõive õigust äh, äh, rakendataks nõuete kohaselt, sealhulgas ka seda õigust, mis tuleneb Euroopa Liidu õigusaktidest. eelkõige põllumajandussektoris on vaja tööjõuabi teistest liikmesriikidest, paljudes liikmesriikides. komisjon paneb ette ähm, panna paika konkreetsed menetlused selleks, et tagada selliste töötajate vaba liikumine. ja seetõttu äh, on väga tervitatav äh, hooajatöötajate kaitse ühisdeklaratsioon, mis äh, mille allkirjastasid viieteistkümnendal mail Euroopa Liidu põllumajandussektori sotsiaalpartnerid. ja samuti on väga tervitatav liikmesriikide äh, väljend äh,, soov äh, Ähm, koordineerida ähm, seadusandlust ja see, seda paremini rakendada. piiriülesed töötajad ja hooajatöötajad eelkõige äh, kannatavad sageli selle all, et äh, nende sotsiaalõigused ei ole tagatud. ja selles kontekstis on oluline suurendada töötajate ja tööandjate teadlikkust sellest, äh, milline on ametlikult registreeritud töö kasu neile. ja siin saab Euroopa äh, registreerimata tööplatvorm äh, kaasa aidata. see aitaks meil kaasata, äh, tagada piiriüleste töötajate ja hooajatöötajate õigused, eelkõige just noorte puhul järelevalve ülesandeid hakkab täitma Euroopa Tööjõuamet. selle loomise hetkest alates hakkab äh, Tööjõuamet toetama Euroopa Komisjoni tööjõu liikuvuse ja tööjõuõiguse osas äh, kogu Euroopa Liidus. üks Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse äh, eeskirjade koordineerimise eesmärk on tagada, et liikmesriigid, kes äh, töötavad teistes liikmesriikides, näiteks hooajatöötajad, omaksid äh, ähm, õigusi vastavalt äh, selle liikmesriigi õigusnormidele, kus na-, millega neil on kõige tihedamad sidemed. pidevad muudatused sotsiaalkindlustusõiguses võivad takistada töötajate vaba liikumist ma olen kindel, et äh, liikmesriikide vaheline koostöö ja vastastikune abi näiteks äh, kahepoolsete lepingute näol või äh, hooajatöötajate õiguste ja küsimuste info kättesaadavus erinevates keeltes on oluline komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanekut arutatakse jätkuvalt parlamendis ja nõukogus ja ma olen igati valmis äh, äh, asjakohaste eeskirjade moderniseerimist teiega edasi arutama. Teie äh, resolutsiooni ettepanekus on mainitud ka Euroopa ühtset sotsiaalkindlustusnumbrit käesoleva kriisi kontekstis ei tohi me sellel teemal oma kodanike alt vedada. meil on olemas Euroopa Liidu õigusaktid, mis on seotud töötervishoiu ja tööohutusega ja need kohalduvad kõikides liikmesriikides, olenemata sellest, millisest liigi, millisest riigist töötaja pärit on ja millist tööd ta täpselt teeb. töötajate äh, ohutuse tagamine on meie kõigi ühine ülesanne ja tööandja kohut-, kohustus on olla kooskõlas kõikide nõuetega ja hinnata kõiki töökohaga seotud riske, sealhulgas ka uusi riske ja panna paika adekvaatsed äh, ennetus- ja kaitsemeetmed. see on eriti oluline sellistes sektorites, kus töötajad äh, võivad äh, ähm, olla kõige suuremas ohus. tööandjad peavad andma töötajatele asjakohast teavet ja pakkuma neile ka vajalikke isikukaitsevahendeid või hügieenivahendeid. hooajatöötajatega seotud suunised on komisjonis koostamisel. Euroopa Liit peab võtma siinkohal uusi samme liikmesriikide abistamiseks, kuid ma pean lisama siinkohal ka seda, et liikmesriikide kohustus on kontrollida äh, töötajate tööhõivestandardite ja õiguste äh, täitmist ja see puudutab ka hooajatöö, töötajaid. EU OSHA on äh, avaldanud juhised äh, selle kohta, kuidas ennetada Covid-19 nakkusohtu töökohal. see dokument annab suunised tööandjatele, kuidas vähendada riske töökohal ja selles dokumendis viidatakse ka asjakohastele siseriiklikele õigusnormidele. ja seal on ka pööratud tähelepanu hooajatöötajatele. ma kinnitan teile, et töötajate tervis ja ohutus on üks meie prioriteete lähiaastatel ja me töötame kindlasti tihedalt koos Euroopa Parlamendi liikmetega selleks, et uuendada äh, äh, ähm, tervise ja ohutuse äh, raamistikku ja selleks, et äh, tagada võrdsed õigused kõige haavatavamatele töötajatele. me ei ole unustanud, et äh, paljud hooajatöötajad on kolmandate riikide kodanikud ja Covid-19 pandeemial on olnud suur mõju nende töötajate võimalustele liitu siseneda. komisjon leiab, et need töötajad, eelkõige põllumajandussektoris, täidavad ähm, hädavajalikku rolli liidu majanduses ja seetõttu on komisjon soovitanud äh, lubada liikmesriikidel kolmandate äh, riikide kodanikel siseneda põllumajandussektoris töötamiseks äh, juba enne välispiiride avamist Euroopa Liitu. ja tulevikus soovime me seadusandliku töö käigus tagada, et hooajatöötajaid kaitstakse, et Euroopa Liidu nõudeid täidetakse ja et sotsiaalõiguste sammas kehtib kõigile. aitäh! suur tänu, härra volinik Schmidt ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Lennart, palun suur tänu, härra president, me väga tihti oleme kuulnud selle koja populistidelt, et Schengeni ala tuleb äh, sulgeda ja ka piirid tuleb sulgeda, nii et see on Euroopa Liidu tulevikupilt ja kahjuks äh, me oleme seda ka mõned kuud juba kogenud ja nüüd tuleb välja, et äh, Le Peni, Wildersi ja teiste lubatud Euroopa on tegelikult vägagi kohutav pilt, sellepärast et pereliikmed, kes ei ei ähm, saanud oma pereliikmete juurde minna, sellepärast et piir oli blokeeritud konteineritega või siis ka spargel näiteks jääb mädanema peenardele, sellepärast et hooajatöötajad ei ole, kes seda korjaksid ja samuti on väga palju inimesi, kes ei saa abi mitte kuskilt, nii et te teate, mida nüüd äh, meil kaotada on. nii et äh, see on väga oluline õppetund, asi ei ole mitte selles, et me peaksime piirid sulgema, nii et äh, me peaksime üheskoos töötama selle nimel, et meie tööturg oleks tõesti äh, kõigi õigustega arvestav, kus äh, tegeletakse äh, töötaja, töövõtjatega, tööandjatega, kes kuritarvatavad ähm, töötajate õigusi, nii et see on meie tuleviku Euroopa eesmärk. suur tänu, härra Lennars ja nüüd üheks minutiks kolleeg Pišov, palun. jaa, tänke, härra Vorsitzend suur tänu, härra president, eile Saksamaal jällegi tuvastati sadu Covidiga nakatunud Saksamaa ühes suurimas tapamajas ja see näitab, et ettevõtted nagu Tönnes ei ole tegelikult kriisist mitte midagi õppinud ja väga täiesti vastutustundetult tegutsenud ning nüüd mõned üritavad süüd panna äh, Rumeenia ja Bulgaaria päritolu töötajatele, et nemad olevat toonud selle viiruse üle piiri. populism levib ja me peame selle olukorraga ähm, hakkama saama, lõpetama sellised ähm, süüdistused, aga ei piisa ainult suunistest, meil on vaja tõesti rangeid meetmeid, meil on vaja parandada Euroopa Liidu õigust seal, kus on lüngad ja me peame tagama ka õiguse rakendamise, selle jõustamise peame paremini tagama, aga ma sooviksin siin esitada veel ühe üleskutse kõikidele piiriülestele hooajatöötajatele, nii et palun seoses ähm, praeguse olukorraga ja piiri sulgemisega ärge kaotage lootust, et ähm, Euroopa Liidu tööturg ikkagi saab õiglaseks, nii et meie teeme kõik selleks, et praegust olukorda muuta, aitäh. suur tänu, kolleeg Bischoff ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Tšiolos. suur tänu. president, volinik, minister, kõigepealt ma sooviksin selgitada, millega tegu on, nii et me räägime praegu piiriülestest ja hooajatöötajatest, nemad on tegelikult meie paljude majandussektorite eh, tuumikuks ja nad kuuluvad meie peresse. Nemad abistavad meil paljude oluliste tööstusharude funktsioneerimisel. tänu nendele need üldse funktsioneerivad, nemad ju lahkuvad oma kodudest, jätavad maha oma pered, lapsed ning väga paljud ju ka sõltuvad hooajatöötajatest ja piiriülestest töötajatest ja me oleme seda näinud ka kriisi käigus, et kui meil ei oleks neid kodanikke, kes piiri ületaks ähm, töö tegemiseks, siis sellisel juhul oleks äh, transport, paljud teenused, äh, toiduainete tarnimine, väga paljud sotsiaalteenused äh, Äh, ka meditsiinivaldkonnas oleksid tegelikult ohus. ja näitamaks, kui olulised on need töövõtjad ähm, liikmesriikide Euroopa Liidu jaoks, äh, samuti ka meie äh, VKE-de jaoks, haiglate, ähm, väga paljude valdkondade jaoks, siis seetõttu ma leian, et tuleb tagada ka nende kaitse ja ohutus see on tõesti miinimum, sellepärast et äh, ilma nende töötajateta oleks väga paljud majandussektorid lihtsalt blokeeritud ning nüüd me oleme ka näinud, et väga paljud hooajatöötajad peavad elama täiesti kohutavates tingimustes, kus ei ole isegi miinimumhügieenistandardeid täidetud ja samuti ei saa nad piisavat ähm, meditsiinilist abi või vajalikku meditsiinilist abi, tihtipeale nad äh, Äh, isegi surevad ähm, kehva ravi või puuduliku ravi tagajärjel, nii et meie avaldame väga suurt toetust sellele resolutsioonile, sellepärast et me tõesti võlgneme omapoolse toetuse nendele inimestele. tuleb tegeleda nende õiguste ja olukorra parandamisega ning äh, oluline on ka see, et need ähm, ettevõtjad, kes neid inimesi ja töötajaid ära kasutavad, et nad saaksid ka õiglaselt koristatud ja äärmiselt oluline on see, et komisjon, parlament ja nõukogu teeksid üheskoos ähm, koostööd, et nende inimeste olukorda parandada. suur tänu ja nüüd kolleeg Šami, palun. aitäh, härra president, head kolleegid, ähm, see resolut-, konventsioon ähm, kõneleb piiriüleste ja hooajatöötajate õigustest, kuid äh, siin äh, esinevad teatud probleemid äh, komisjon võtab, äh, tõstab siin jälle jumalikku rolli töötajate vaba liikumise, kuid äh, see eeldab teatud äh, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise meetmete kasutusele võtmust, võtmist, mis rikuvad riikliku suveräänsuse reegleid. piiriülesid ja hooajatöötajad sunnivad meid teatud äh, Ähm, meetmeid kasutusele äh, võtma, mis äh, ei lase riiklikult prioriteetseid küsimusi lahendada. aitäh! suur tänu, kolleeg Chamet ja nüüd üheks minutiks äh, kolleeg Tessuter, palun. minister, volinik, president me näeme, et praegu on seitseteist miljonit piiriülest ja hooajatöötajat on äh, sattunud väga keerulisse olukorda seoses viirusega, nii et juba enne kriisi oli vaja paremat sotsiaalkaitset, aga seoses ähm, puudulike ähm, ohutusnõuetega, ohutusolukorraga ähm, Hollandi, Saksamaa ettevõtetes on meie silmad alles avanenud sellele olukorrale, nii et oluline on tagada tervishoid ja turvalisus töökohal, nii nagu meie õigus ette näeb ja ka piiride ületamine peab olema lihtsam nendele töötajatele ning samuti tuleb koordineerida sotsiaalkindlustussüsteemi, et see on tõesti väga kiire äh, loomuliseks te teemaks muutunud. Nad, töötajad on väga olulised, näiteks Austrias väga paljud äh, tervishoiutöötajad on päris Rumeeniast ja Bulgaariast ja nad on väga oluliseks tööjõuks ja me peame neile siis ka väga kvaliteetsed sotsiaaltingimused tagama, samuti ka tervishoiu ja turvalisuse tingimused. suur tänu, kolleeg De Sutter ja nüüd üheks minutiks kolleeg Rafalska, palun. proua minister, härra volinik, ähm, härra president. piiriülesed hooajatöötajad ähm, said äh, vägagi suure tabamuse seoses ähm, kriisiga, piiride sulgemisega, väga paljud ei saanud äh, pöörduda tagasi oma perede juurde või ka oma töökohale ja nad olid ka suuremas nakkumisohus, sellepärast et nende töökohtadel ei olnud tagatud äh, tervishoiutingimused ja samuti on nad tihti silmitsi ka kehvemate töötingimustega ja ka väga paljud tööandjad eh, ei eh, taga ka miinimum eh, nõuete täitmist, mis puudutab näiteks miinimumtööaega, maksimumtööaega ja miinimumsissetulekut ja nii edasi, see, see kõik näitab, milliste väljakutsete, probleemidega on seo-, silmitsi hooajatöötajad, kes tihtipeale tulevad just vaesematest liikmesriikidest. aga samas me teame, et nendest töötajatest sõltuvad terved sektorid, nii et me peame neid ka vastavalt tunnustama, meil on vaja lahendusi. meil on vaja ka lahendada ka need kuritegelikud äh, praktikad, äh, mida kasutati juba enne kriisi aega. proua kolleeg äh, ütleb, härra president, ei, niimoodi me ei saa siin täna arutada, suur tänu. ja nüüd üheks minutiks kolleeg Podenka, palun suur tänu, härra president ja head kolleegid, me hääletame väga olulise resolutsiooni üle, mis puudutab piirilaste ja hooldaja, hooajatöötajate ning ka lähetatud töötajate õigusi ja mul on hea meel, et me saime tut-, äh, tuua selle resolutsiooni lauale ähm, koos nii vasaku- kui parempoolsete kolleegidega. esimest korda ähm, räägime me sellest, et äh, turu toimimine äh, ei taga töötajate õigusi. ma äh, soovin tunnustada seda, mida me oleme selle resolutsiooniga saavutanud. koroonakriis on avanud meie silmad ähm, äh, Euroopas piiriüleste töötajate kannatustele on tekkinud äh, suur äh, surve. Neid töötajaid on äh, veetud riikide vahel bussides ja isegi tervete lendude kaupa, näiteks Rumeeniast Saksamaale. kuid minu jaoks on kõige olulisem see, kuidas me edasi liigume, sest tegemist on mittesiduva resolutsiooniga me hääletame selle resolutsiooni poolt, väga tore, aga edasi peame me ka tegema tööd selle nimel, et Euroopa Liidu eeskirjad tõesti tagaksid, et töötajate õigused oleksid prioriteetsed meie siseturul, aitäh! suur tänu, kolleeg Potenga ja nüüd üheks minutiks kolleeg Rondinelli, palun! suur tänu! pandeemia on meile viimastel nädalatel näidanud, et Euroopa tööturg on palju integreeritum, kui me ette kujutasime. tegelikult oleme ise näinud, et ilma töötajate, eriti hooajatöötajate, piiriüleste töötajate vaba liikumiseta on oht, et blokeerime kogu liidu tootvad ja strateegilised sektorid kui töötaja lahkub oma päritoluriigist ka nende spetsiaalsete roheliste koridoride kaudu, siis tuleb teda kaitsta meetmetega, mis tagavad kõrged ähm, elamis- ja töötingimused ja töötasu. ning oluline on ka tunnustada tema sotsiaalkindlustusõigusi. ja see peab aset leidma seal, kus ähm, inimene töötab ja kus ta maksab makse. Euroopa Liit peab meie meelest et äh, ka äh, tööõiguse äh, ühtlustamisega edasi liikuma, see on oluline ka töötasu dumpingu vastase võitluse jaoks, oluline on ka äh, sotsiaalõiguste tagamine ja me toetame sellist resolutsiooni sellepärast, et see on aluseks ka uuteks õigusaktideks, mis, mille eesmärgiks on töövõtjate parem kaitse ja selleks, et välistada siis ka töötajate õiguste rikkumine, mis kahjuks endiselt veel iseloomustavad meie tööturgu. kolleeg Ratke, suur tänu praeguseks moesõnaks on äh, süsteemi jaoks oluline töötaja ja viimastel nädalatel me näeme siis ka, kui oluline süsteemi jaoks, meie siseturu jaoks äh, ja meie rahvamajanduste jaoks on piiriüleste hooajatöötajad, aga samas me ka nä oleme näinud, kui habras on see süsteem, sellepärast et äh, näiteks Tšehhi tervishoiutöötajad, kes töötasid Saksamaal, pidid otsustama üleöö oma pere või töökoha kasuks, sellepärast et piirid äh, suleti ning paljud hooajatöötajad ähm, pidid silmitsi olema sellega, et neid ei lasta enam tööle ja ja köögiviljakasvatajad pidid olema silmitsi sellega, et äh, et nende tooted lihtsalt jäävad peenardele mädanema ja samas me näeme, et ähm, tõesti viimane tilk on langenud, meil on väga hea meel, et resolutsioon on olemas ja nüüd komisjon ja liikmesriigid peavad äh, siis tõesti tegutsema hakkama, et see kõik ei jääks lihtsalt sõnakõlksuks. suur tänu, kolleeg Ratke. ja nüüd kolleeg Rangenius. suur tänu, härra president. siin küsitakse, et äh, mis küll käib äh, toimub selle peas, kes, kes laseb töötajatel, kes on pärit Rumeeniast, Bulgaariast, töötada eh, miinimumtasu eest eh, üle aja ja kuidas koheldatakse, koheldakse neid inimesi kes on ähm, haigeks jäänud, aga sellegipoolest neid sunnitakse tööle või nad jäetakse töötasust ilma. või siis visatakse nad tõesti mm, lihtsalt ettevõttest välja, nende elukohast välja ja need on äh, kõik aset leidnud juhtumid ka minu kodumaal madalmaades. nii et inimesed ei ole mingid ähm, minema visatavad ähm, objektid. põllumajandussektoris toidutootmissektoris on tõesti olukord muutunud täiesti kohutavaks, siin tuleb hakata tegutsema, meie resolutsioonis on tehtud ettepanekuid selleks, et nende ekspluateerimisjuhtumitega ja õiguste kuritarvitamisega lõpp teha, nii et äh, ka tööjõu vahendamise agentuurid peavad äh, alluma rangemale kontrollile, samuti üüri, eluaseme üüri olukorda tuleks äh, rangemini kontrollida ja samuti riskisektorites tuleks rohkem kontrolli läbi viia. ja ma usun, et eurovolinik, Euroopa Komisjoni äh, volinik äh, tegeleb nende kuritarvitamisjuhtumitega, mida me praegu oleme näinud ja et tõesti hakata tegutsema selle resolutsiooni alusel, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad nüüd välja tulema oma meetmetega, nad peavad tegutsema asuma, sellepärast et te, teises Euroopa Liidu liikmesriigis töötamine on tõesti töötajate õigus, see on väärtus, aga see tähendab, et et töökoht peab olema äh, ka selline, kus tagatakse nende õigused nii tervishoiu kui sotsiaalkindlustuse osas. suur tänu, kolleeg Hojungerjus. ja nüüd kolleeg Pislaru, palun, üheks minutiks. suur tänu Renew Europe'i resolutsioonis, ähm, mida ma olen meie fraktsiooni äh, poolt koordinaatorina aidanud ähm, koostada, räägitakse hooajatöötajatest, piiriülestest töötajatest, kes on pärit Horvaatiast, Bulgaariast, Rumeeniast, äh, neid lähed-, peavad reisima kohutavates tingimustes, mingisugustes konteinerites, nad nakatuvad ja nii edasi. ja nüüd me näeme, kui oluliseks on nende roll muutunud kriisi käigus ja need töötajad on eelkõige just ähm, olulised meie siseturu jõukuse jaoks, väga olulised mitmete majandusharude jaoks. ning me soovime ka tulevikus võidelda vaba liikumise eest, ka õiguse eest ähm, töötada Euroopa Liidus, ähm, õiglaste töötingimuste eest, ka selle eest, et tööõigusi, eeskirju täidetakse, nii et ma, me peame pidama ka moraalset võitlust ähm, selle eest, et olukord paraneks. suur tänu. ja nüüd kolleeg Pantsa, palun. aitäh, härra president. pean ütlema, et ma olen nõus mõningate aspektidega, mis puudutab piiriüleste äh, töötajate kaitsmise resolutsiooni, ma ei saa nõustuda sellega, mis puudutab neid töötajaid, keda mõjutab Covid-19, mis puudutab Itaaliat, siis enam kui sada tuhat inimest ületavad piire selleks, et töötada mõnes teises riigis, Prantsusmaa, Austria, San Marino. ning enam kui seitsekümmend tuhat neist töötab Šveitsis seda resolutsiooni tuleks laiendada ka naaberriikidele, Šveits, Ühendkuningriik, selleks et väärikad töötingimused kohalduvad kõigile piiriülestele töötajatele. Need töötajad on juba lepingust tulenevalt väga haavatavad. aga kas riigid tõepoolest kohaldavad neid tingimusi nendele piiriülestele töötajatele, kes on hooajatöötajad ja on Covid-19 kriisi tõttu kaotanud oma töö? loomulikult me tahame reguleerida ebaregulaarse rände, aga mm, kui me reguleerime liiga palju, siis on. suur tänu, kolleeg Pansa ja nüüd kolleeg Saturi, palun. Avec, merci, monsieur president, monsieur le commissaire, avec la crise. aitäh, president ja volinik. Covid üheksateist kriisi ajal on liikmesriik ja Euroopa Liit pidanud vastutama erinevate rikkumiste eest, mis puudutavad äh, rändavaid töötajaid. piirid suleti ilma igasuguse hoiatuseta ning kõige haavatavamad inimesed leidsid, et nad on üksi. Neil ei olnud sotsiaalkindlustust, korralikku majutust, tihtipeale puudus neil ka võimalus naasta koju. rahvusmeelsed ütlevad, et et äh, inimestele ei meeldi kuulda, et need inimesed tõepoolest on vajalikud, neid vajatakse selle töö tegemiseks ning nende kohtlemine ei ole üldse väärikas. kõigil peaksid olema samad õigused ning need peavad olema konkreetselt sätestatud. see resolutsioon on edasiminek, aga me peame minema veelgi kaugemale. on tagumine aeg, et Euroopa Liit lõpetaks nende rändajatest töötajate ärakasutamise ning tunnustaks nende panust majandusse ja meie toidu suveräänsusesse on tagumine aeg, et õiguste kvaliteet muutub reaalsuseks ning see on ka kontrollitav. suur tänu, kolleeg Saturi ja nüüd kolleeg Turišnik Kalstanova. suur tänu. Euroopa Liidus on üks koma kolm miljonit piiriülest töötajat ja üle kahe miljoni hooajatöötaja ning äh, Covid-19 kriisi ajal me oleme näinud kuivõrd neid tabavad erinevad kriisid, ähm, piiride sulgemine, nad peavad ähm, otsustama, kas nad äh, kaotavad oma töö või jäävad siis ähm, eraldatuks oma äh, perest. ja äh, sotsiaalteenuste, põllumajanduse, teenuste osutamise sektorid sattusid väga suure surve alla, sellepärast et paljud töötajad ei saa, jõudnud oma töökohale ning sotsiaalsüsteemides me oleme samuti näinud, et neid töötajaid väga palju diskrimineeritakse, eriti mis puudutab näiteks mm, peretoetusi, nii et me peame sotsiaalsüsteemid koordineerima ja töötingimusi parandama. suur tänu, kolleeg Doris Nikolsonova ja nüüd üheks minutiks kolleeg Šaibi. head kolleegid, tere päevast, ma soovin teile rääkida Jasminist. Jasmin äh, Äh, korjab äh, neid puuvilju, mida me kõik praegu hea meelega sööme. ta töötab äh, sada kuuskümmend tundi kuus. ta peab sööma lõunat tualetis ja tal on tekkinud haigused seoses pikkade töötundidega. tal ei ole sotsiaalkindlustust ja Ähm, see on reaalsus väga paljude hooajal, hooajatöötajate jaoks, kes saabuvad Hispaaniasse ja saabuvad sageli näiteks äh, Guineast või äh, teistest äh, riikide, riikidest ja saabuvad näiteks Saksamaale või mujale Euroopa Liitu. Neid ekspluateeritakse sageli väga kohutavates tingimustes ja viimastel kuudel ka koroonapandeemia tingimustes see on äh, vastuvõetamatu ja on viimane aeg selleks, et Euroopa Liit tagaks nende töötajate õigused äh, vastavate õigusaktidega, aitäh. suur tänu, kolleeg Šaibi. ja ma ei näe kolleeg Radatšovskit siin, ta vist ei ole saalis. sellisel juhul saab sõna kolleeg Puuda üheks minutiks